Äh, daamid ja härrad, avan äh, esimeste konverentsi, härra Van Rompuy on teel ja on paari minuti pärast kohal, aga mul on teile paar menetluslikku teadaannet. mul on teile palve, et äh, veerand neljast Äh, saaksin ma ise lahkuda ja härra Tajani asendab mind, sellepärast et viisteist kolmkümmend pean ma tervitama parlamendis Kolumbia presidenti. ja Kolumbia presidendiga oli kokkulepitud kohtumine varem kui tänane esimeste konverents ja ma ei saa teda nüüd jätta äh, tühjade äh, Äh, uste ette, nii et sellepärast palun saage aru, miks härra Tajani võtab juhtimise üle mingil hetkel. mul on küsimus, kas teil on mingeid soove, siis me võiksime seda aega siin mõistlikult kasutada, niikaua kui härra Van Rompuy kohal on. tundub, et te kõik olete õnnelikud, mingeid soove pole, siis ma katkestan meie istungi niikaua, kuni nõukogu president kohale jõuab président, c'est pas que nous manquons de désirs, mais ce ne sont pas tous des désirs que vous asi ei ole selles, et meil oleks soovidest puudu, aga neid soove te kõiki ei suuda rahuldada paraku. jah, tõepoolest, kui miski on tõsi, lugupeetud saadik, siis nii see on. ma tahaks küll rahuldada kõik teie soovid, aga aga see läheb minu suutlikkusest kaugemale okei okay.. hästi, tere tulemast nõukogu presidendile, tere tulemast ka komisjoni presidendile. lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt Euroopa Parlament peab nüüd äh, võtma vastutuse selle väikese hilinemise eest, nii härra Van Rompuy kui ka härra Juncker äh, oli, viidi hoopis tervishoiukomisjoni äh, Äh, koosolekule, see toimus aga teises äh, hoones, ma ei tea, kas teie tervise pärast nii palju muretseti, et teid otsustati saata äh, tervishoiukomisjoni, igal juhul ma vabandan, et te vales ruumis olite ja segadus tekkis meie pärast. daamid ja härrad, enne kui ma annan sõna härra Van Rompuyle, lubage mul endal teha paar märkust Euroopa Parlamendi presidendi rollis tegemist on kohe kindlasti viimase esimese, esimeste konverentsiga, mis on avatud parlamendisaadikutele, kus on kohal ka härra Von Rompuy ja ta annab meile ülevaate viimasest nõukogu istungist. Euroopa Parlamendi nimel tänan härra Van Rompuyd. ma tegin seda juba nõukogu istungil, aga kordan seda veel kord ja ütlen teile veel kord ning kordan kolleegide ees seda, mida ütlesin juba nõukogu ees. ma leian, et teie selle ametiga, mis te viis aastat tagasi üle võtsite ja mis oli täielik uudis, ma võtsite üle ülesande, mis oli üks kõige raskemaid, mida Euroopa Liidus on võimalik enda kanda võtta. me kõik teame kahtekümmend kaheksat erinevad daami ja härrad, keda te peate seal ühi-, laua taha tooma ja kes kõik on väga erinevad, suudavad ennast vähem või rohkem läbi suruda ja teie ülesanne äh, oli neid siis rahustada. Nemad aga üritasid oma huvisid esindada ja see, et te kõik selle äh, kokku panite, neid rahustasite, see oli tõesti Herkuse ülesanne, selleks äh, olid vaja teie rahu, teie tasakaalukust, äh, teie silmaselgust. Te teate, et siin Euroopa Parlamendis, kui nõukogu presidendi kohta loodi, siis väga paljud kolleegid olid kõhkleval seisukohal ja küsisid, miks on seda ametikohta vaja. Teie võtsite sellest ametikohast viimase ja sellepärast soovin äh, nüüd ka toonase kriitikuna äh, öelda, et äh, olen näinud teie tööd ja olen tänulik teile. suur tänu koostöövalmiduse eest ja ka austuse eest, mida näitasite üles Euroopa Parlamendi vastu. me ei olnud alati nõus sellega, millal te oma kohtumisi pidasite, sest need olid tavaliselt siis, kui Euroopa Parlamendil oli ka täiskogu osaistungjärk ja me loodame, et selle ametiperioodi jooksul on võimalik seda muuta. aga see, millal need istungid toimusid, ei mõjutanud kuidagi teie tööd ja ka meie koostöö kvaliteeti, sellepärast suur tänu, härra Van Rompuy, suur tänu selle koostöö eest kahe institutsiooni vahel ja soovin teile institutsioonide nimel, aga ka sulle, Herman, täiesti isiklikult äh, soovida tulevikus kõike kõige paremat. meil oli tõesti suurepärane kogemus, mida me jagasime nõukogu töö alustamisel oli meil kaks ühispilti, oli see tavaline nõukogu liikmete pilt kus olid siis need institutsioonilised esindajad, valitsusjuhid, riigipead ja institutsioonide esindajad ja siis oli veel üks ühispilt, kus oli Herman van Rompuy äh, koos oma laste ja lastelastega ja see oli üks ilusamaid hetki ning äh, ma ütlesin, et nii kaua, kui äh, äh, te, nad seal üksi olid, oli kõik hästi, aga kui David Cameron tuli, siis hakkas üks lastest röökima. tegemist oli nutika lapsega. Äh, aga ma arvan, et tegemist oli tõesti hetkega, kus me kõik olime väga tänulikud selle eest. suur tänu, Herman ja kõike head tulevikuks. Mr President härra president, komisjoni president ähm, äh,, suur tänu, Martin, kõigepealt nende lahkete sõnade eest. mul on väga hea meel teile rääkida oktoobrikuisest nõukogu istungit, mis toimus äh, minu juhtimise all viimast korda, aga ma teen seda nii nagu alati, ma ei hakka seda menetlust muutma. tegemist oli mälestusväärse kohtumisega, sellepärast et me kliima ja energia küsimustes jõudsime kokkuleppele aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend. väga tähtsaks küsimuseks oli inimkonna üks suuremaid proovikivisid, mille eest hoolitseb ka Euroopa Parlament väga kaua. märtsikuus nõukogu oli endale pannud tähtajaks oktoobrikuu, kokku ja me pidasime oma lubadusest kinni. me pakkusime kindlust ähm, majanduse erinevatele osapooltele selleks, et nad saaksid investeeringuid äh, planeerida, majanduskasvu toetada ja niimoodi juhtida äh, meid jätkusuutlikumale teele, et me saaksime järgmisele põlvkonnale üle anda jätkusuutlikuma planeedi. veel eelmisel pühapäeval ÜRO kliimamuutuste paneel ütles, kui kuidas meil on võimalik kliimamuutusi kiirete heitmete kärbetega äh, võideta ja sellepärast äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks üritab Euroopa Liit veelgi rohkem heitmeid kärpida ja meil on kõige suurem eesmärk äh, kogu maailmas ja niimoodi on Euroopa Liidul võimalik ka rahvusvahelistele kliimaläbirääkimistele minna positiivse sõnumiga ja pühendusega. selge, et paljud teist oleks soovinud veelgi suuremaid eesmärke nii ühes kui teises valdkonnas. Nendele ütlen, et ärge alahinnake selle otsuse tähtsust, selle tähtsust, et me jõudsime kokkuleppele rohkem kui aasta enne seda, kui detsembris kaks tuhat viisteist tullakse kokku ÜRO konverentsile Pariisi. ja nüüd see kokkulepe on läbirääkimistel ka väga heaks nurgakiviks pärast kokkuleppe saavutamist ÜRO peasekretär Ban Ki-moon kiitis Euroopa Liitu ja ütles, et Euroopa Liit jätkab oma üleilmset juhtimist ning meie kliimaeesmärke peetakse eh, suurepäraseks näiteks kõikidele rahvusvahelistele tegijatele, kaasa arvatud USA-s. ja me panime paika esimesed juhised, mis kõik lähevad ühes suunas, et meil oleks rohelisem, turvalisem energia, mida kõik saaksid endale lubada. kõigepealt kliimaeesmärgid, mida ma juba mainisin, kodused nimelt kodumaine heitmete vähendamine vähemalt nelikümmend protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend. Need numbrid, milles puhul lähtutakse aastast üheksakümmend, on siduvad ja need on täiesti kooskõlas meie eesmär-, pikaajaliste eesmärkidega aastaks kaks tuhat viiskümmend pool jõupingutustest toimub heitmetega kauplemise süsteemi kaudu ehk siis energia ja tööstusvaldkonnas siin tuleb meil hoolitseda selle eest, et meie rahvusvaheline konkurentsivõime ja ka meie töökohad säiliksid. teine osa jõupingutustest toimub väljaspool heitmetega kauplemise süsteemi, riiklike, aga paindlike eesmärkidega selleks, et me võimalikult kulutõhusalt saavutaksime oma eesmärgid. teine eesmärk, puhas energia Ka kakskümmend seitse protsenti peaks aastal kaks tuhat kolmkümmend olema alternatiivseid energiaallikaid. me räägime siin üldisest energia kasutamisest, tegemist on Euroopa Liidul siduva eesmärgiga, tegemist on valdkonnaga, kus tehnoloogia muutub väga kiiresti ja kus praegusel hetkel on ikka veel liiga vara ennustada, kuidas äh, arengud lähevad, nii et hiljem tuleb meil veel siin üksikasjad paika panna. praegusel hetkel Euroopa Liidu tasandil umbes neliteist protsenti energiaallikatest on alternatiivsed alternatiivsed, nii et kakskümmend seitse või rohkem äh, protsenti aastal kaks tuhat kolmkümmend tähendab seda, et me vähemalt kaks korda oleme puhta energia osakaalu suurendanud. kolmas eesmärk, energiasäästud. me soovime kakskümmend seitse protsenti parandada energiatõhusust. tegemist on suuna, suunda näitava numbriga ja võrreldes aastaga kahe tuhande kolmekümne ja me võrdleme kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke praeguse olukorraga, me vaatame selle kõik kahe tuhande kahekümnendal aastal üle. Nende kasude kõrval, mis meil on, et me säästame energiat, vähendame oma energiasõltuvust, on veel üks küsimus, mis on tähtis. ma tean, väga paljud siin parlamendis on pühendunud energiatõhususele kui vastavad õigusloomelised ettepanekud on tehtud, saate te oma hääle kuuldavale tuua. viimane eesmärk, energiavõrgud selleks, et meil oleks võimalik nõudmist ja pakkumist paremini rahuldada ja et me saaksime tagada energiavarustusega siis, kui eh, kodumaise tootmisega on probleeme. väga ja me soovime, et energiavõrgud oleks vähemalt viieteist protsendi määral ühendatud aastast kaks tuhat kolmkümmend, tegemist on üle-euroopalise eesmärgiga selleks ja seda nii elektri kui ka gaasivõrkudes. tegemist on väga hea projektiga, mille puhul võib minna kaugemale sõnadest ja asuda tegudele ja tõesti viia lõplikult ellu energialiit, mis on Euroopa Parlamendi jaoks ka väga tähtis. head liikmed me arutasime samuti sotsiaalmajanduslikku olukorda. majanduse taastumine on aeglasem, kui paljud seda arvasid. pärast euroala stabilise-, stabiliseerumist äh, sügisel kaks tuhat neli. kasvu nõrkus tuleneb suuresti meie kasvupotentsiaali nõrkusest, mis ulatub praegu null koma äh, viie protsendini sellest tuleneb, selle põhjuseks on kõrge töötus ning madal investeeringute tase, mingit imet ei ole oodata. kasv tuleneb produktiivsusest ning töötundide arvust, aga kui investeeringuid on puudu ning töökohti ka, siis äh, surve on kahepoolne. seega majanduse paranemine äh, tõkestub seetõttu, et meil on struktuurseid äh, nõrkusi me näeme, et geopoliitiline ebastabiilsus samuti õõnestab äh, Euroopa olukorda ning äh, nõrgem BRICS-i edasiliikumine Hiinas, äh, loodetust nõrgem ning samuti Brasiilias, Venemaal, ka see on mõjutanud negatiivselt meie eksporti ning nende Euroopa Liidu liikmesriikide arengut, kes sellest sõltuvad. aga rahanduspoliitika Äh, poole pealt ei tohiks neid põhjusi otsida, vaid rahanduspoliitika on paindlik. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvepoliitika ei mõjutanud negatiivselt äh, kasvu. me oleme üles näidanud eelarvepoliitikas suurt paindlikkust, pannes rõhku mitte nominaalväärtuse defitsiidile, vaid struktuursetele puudujääkidele. lisatähtajad, mis, äh, milles lepiti kokku kaks tuhat kolmteist Maastrichti kriteeriumite täitmiseks on tõend selleks. me peame parandama segast struktuuri, peame parandama tööturgu eelkõige, võitlema eh, insiderite ja outsiderite vahelise lõhe vastu, me peame üle saama äh, sel, neist erinevustest, mis eristavad neid, kes on hästi kaitstud ja neid, kes ei ole, naised, lapsed, me peame edasi liikuma ka ühtse turuga, digitaalturuga ning peame edasi liikuma ka e, teaduse innovatsiooni valdkonnas. Euroopa mm, ülemkogu samuti tervitab uue komisjoni ametisse asutamist ning e, e, tervitab seda, et eraldatakse kolmsada miljardit eurot Äh, järgnevate aastate jooksul edasiliikumiseks. me näeme, et investeeringud on äh, väga vajalikud. Äh, see tähendab seda, et me peame nõudluse poole pealt ja ka pakkumise poole pealt samaaegselt tegutsema. praegune majanduselukord, olukord on keerukas. meil on majanduskasv nõrk, aga lisaks sellele ka inflatsioon on erakordselt madal ja seda madalam ja madalam on ta just euroalal kui teistes riikides selle mõjuta, see mõjutab era- ja riigivõlga ning seega ka investeeringuid. ning eh, era- ja riigivõlg on niigi juba liiga kõrged. me peame kasutusele võtma kõik vahendid ilma tabudeta, ilma hirmuta, ilma ideoloogiata, ilma äh, ning äh, silmas pidama keskpikka pikka perspektiivi ning äh, silmas pidama samuti meie majandusrahaliidu alustalasid. kogu meie majandus ja sotsiaalne süsteem äh, põhineb kasul ning tööhõivel. me oleme sellest kõike teadlikud, et see on ka põhjuseks, miks euroala tippkohtumisel paluti neile presidendile ette valmistada detsembriks raport tõhustatud majanduskoostöö kohta. tegemist on hädavajalikuga sammuga selle poole, mida me nimetame tegelikuks majandus- ja rahaliiduks. Eh, see on see tee, millest me rääkisime oma raportis kaks tuhat kaksteist. lugupeetud liikmed, Euroopa Ülemkogul räägiti samuti välisasjadest, liidrid rääkisid ebola levikust Lääne-Aafrikas. tänu väga tõsistele astutud sammudele eh, enne kohtumist ning isegi kohtumise ajal õnnestus meil miljard eurot koguda võitlemaks ebola vastu. see raha tuleb nüüd Äh, õigesti ära kasutada. samuti nimetasime Euroopa Liidu Ebola koordinaatori ametisse. selleks on volinik Stiljanides. ning äh, komisjon äh, ning me jätkame ning nõukogu jätkub omalt poolt ka tööd Venemaa suunal. me nõuame Venemaalt täieliku Minski kokkuleppe elurakendamist energiakokkulepe on ähm, äh, heaks äh, lahenduseks, aga Donbassi ala äh, ebaseaduslikud valimised jälle mitte. ma valm-, mainisin ka seda, et ma pean ütlema, et tegemist on viimase nõukoguga nagu,, mida mina juhtisin, ütlesime üksteisele head aega, rääkisin sellest, kuidas me oleme üritanud alati Euroopa huvides toimida, tegemist ei ole mingi abstraktsega, vaid tegemist on millegi enamaga kui kahekümne kaheksa liikmesriigi erahuvid, vaid asi on ka selles, et me peame arvestama kõigi kahekümne kaheksa liikmeriigiga, iga kord me peame arvestama igaühega laua ümber ja alati ei ole meil ühed ja samad eesmärgid ja vahel äh, on natukene ka vastuolusid, aga koos ülemkogu liikmed äh, ja ka teised institutsioonid on näidanud, et kahekümne kaheksa liikmeline Euroopa Liit suudab toimida ma olen täielikult teadlik sellest, et järgmised viis aastat saavad olema sama olulised kui viis eelmist. meil on vaja tööhõive ja kasvu osas tulemusi selleks, et inimesed meid uuesti usaldaksid. Need viimased viis aastat oleme üritanud samuti näidata, et Euroopa Liidu institutsioonid suudavad koostööd teha. ma olen tänulik selle eest eelmisele Euroopa Komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole kellega koos me väga head koostööd äh, tegime esimesest päevast peale kuni eelmise nädalani. ning samuti olen väga tänulik Euroopa Parlamendi presidendile, kellega presidentidele, kellega on mul võimalus olnud äh, koos töötada, Jerzy Puusekit tahaksin tänada ning president Schulzi. ning tahaksin ka teid äh, tänada, kellega ma olen tihti koos töötanud. muidugi vahel on meie lähenemised erinevad, aga institutsioonid minu jaoks ei ole rivaalid, vaid me teenime samu huve, Euroopa Liidu eesmärke. see tähendab seda, et me peame silmas kogu, kõikide meie elanike heaolu. see on see, mis juhib meie institutsioone nende töös. ning äh, see juhib nii Euroopa Liidu Nõukogu kui Euroopa Parlamendi tööd. suur aitäh! Äh, äh, aitäh, härra president, nüüd esimest korda esimesel saadikutele avatud äh, esimeste konverentsil annan sõna komisjoni presidendile härra Junckerile. lugupeetud president, lugupeetud nõukogu president, daamid ja härrad, ma ei räägi esimest korda teie ees mul on jäänud mulje, et viimastel kuudel olen liiga palju teie ees äh, rääkinud, arvestades äh, või pigem olen pidanud rääkima ja sellepärast äh, ei hakka ma siin uuesti programmi, komisjoni programmi üksikasjalikult esitlema, sest äh, seda kohtumist ei korraldatud selleks, et rääkida siin komisjoni tööprogrammist, seda tehakse paari kuu pärast, paari nädala pärast, vaid selleks, et rääkida nõukogu istungist, kus ma ka osalesin. institutsioonide virvarri hulka kuulub ka see, et ma olen käinud väga paljudel nõukogu istungitel, ilma et ma oleksin olnud komisjoni president, aga president Van Rompuy kutsus mind alati nendele istungitele kohale ja kui ma, ja siis ma kuulsin, mida need valitsused arvavad, ma pidin ju nende valitsustega kõigepealt tuttavaks saama. ma olen kokku üle saja kahekümne nõukogu istungil osalenud, sellepärast mind on raske üllatada ja üllatati mind tõesti harva. ma ei hakka ma tahaksin rääkida kliimamuutustest, energiast, äh, aga ma ei hakka kommenteerima ülemkogul toimumist, sellepärast et ma ei olnud äh, otseselt seotud äh, sellega. olgugi, et ma täielikult nõustun nende järeldustega, mis, milleni jõuti. praegune Energialiiduga tegelev asepresident peab siis edasi liikuma kõikide nende järeldustega tehtava hilisema töö osas äh, ja ma paluksin et eh, asepresidendi Šefkovitši kutsuksite te ka oma koosolekutele, mida te ise ju ütlete, mille kohta te ise ütlete, et need on avatud, eh, selleks, et oleks võimalik kõike kooskõlas hoida komisjoni plaanide ja kavadega ning volinik Kalniete, kes vastutab kliimamuutuste ja kliimapoliitika eest ja energiapoliitika eest teha kõike selleks, et äh, Pariisi konverentsile äh, kaks tuhat viisteist Euroopa Liit suudaks äh, välja tulla ühtse positsiooniga neis küsimustes. ma kuulasin suure huviga ülemkogu otsuseid, eriti majandusvaldkonnas ning ka Hermanni poolt juhitud euro äh, Äh, küsimustega tegelenud äh, nõukogu äh, tööd. nii Ülemkogu kui Euronõukogu põhimõtteliselt kiitsid heaks investeeringute programmi, mis puudutab kolmesadat miljardit, millest ma rääkisin juba ka ütleksin oma viieteistkümnenda juuli nii-öelda ametisse astumise kõnes ja plaanin programmiga välja tulla enne jõulupühi, mitte seetõttu, et peaksin ennast kuidagi jõuluvanaks, aga seetõttu, et ma leian, et tegemist on kiireloomulise küsimusega. ma ei oska praegu veel ütelda täpselt, milles see investeeringute programm seisneb esimene koosolek leiab meil selles küsimuses aset komisjonis eh, homme hommikul ja hakkame seal pihta selle olulise tööga. ja tegelikult selle tööga alustasime juba augustis, kui mul veel mandaati ei ole, aga ma ei olnud, aga me ei ole veel jõudnud nii kaugele, et saaksin kolleegiumi nimel eh, teada anda, millised on meie peamised äh, suunad investeeringute vallas. see puudutab eelkõige just avalikku, äh, vabandust, erasektorit, mitte avalikku sektorit, sellepärast et me ei taha suurendada riigivõlga ega defitsiiti Euroopas kui see on eeltingimuseks, et meil oleks äh, majanduskasv, siis Euroopa Liit peaks juba pikemat aega väga kiiresti äh, arenema ning majandus peaks kasvama, nii see ka ei ole, nii et meil on vaja ikkagi eelarve konsolideerimist, äh, finantspoliitikat, mille eesmärgiks peaks olema kasv ning tööhõive juhtisin ka äh, esimest äh, rühma, mis, äh, presidentide rühma, mis tegeleb parema euroala juhtimisega juba president Van Rompuy ning Eurogrupi esimehena nelja presidendiga on, juba tegelesime nende küsimustega ning nüüd juhin nelja presidendi rühma ning äh, detsembris esitan ka esimesed, äh, tutvustan esimesi äh, elemente sellest teekaardist, mis peaks viima parema euroala juhtimise poole. seda juhtimist on vaja parandada sellepärast, et paljuski on süsteem puudulik, olgugi et olulisi edusamme on tehtud. lugupeetud äh, Äh, president, ma ei hakka ei välisküsimusi ega energiaküsimusi kommenteerima, sellepärast et president Van Rompuy seda juba tegi. olen valmis tegema tihedat koostööd parlamendiga, nagu olen varemgi teinud. finantsministri, eelarveministri, äh, tööministri, peaministrina, nii et tulen tagasi äh, iga kord, kui kutsute, isegi kui ei kutsu. aitäh, komisjoni president, nüüd Rahvapartei nimel härra Veeber. Äh... lugupeetud presidendid, kõigepealt tuleksin ülemkogu tulemuste juurde, kõigepealt suur tänu äh, härra Van Rompuyle sest need on väga olulised selleks, et uus komisjon saaks hästi startida, nii et äh, suur tänu selle eest, et äh, siia olete tulnud esimeste äh, konverentsile veel enne, kui komisjon ametlikult tööle hakkab. nüüd aga meie põhiteema juurde ja kliimapoliitika. ka mina rõhutaksin, et tulemus on äärmiselt oluline ja see on väga selge signaal, et Euroopa suudab kokku leppida ambitsioonikates eesmärkides, et Euroopa saab olla eeskujuks. meil on juba ka varem olnud alati väga ambitsioonikad eesmärgid tulevikuks ja loodame, et see signaal ka tõesti mõjub äh, tulevasel Pariisi konverentsil, et äh, see toob kaasa pöörde ja loodetavasti me suudame Pariisis leppida kokku siduvates eesmärkides me usume et, et äh, nelikümmend protsenti see arv, kui vaadata selle mõju avalikkusele, siis ei tohi me seda pisendada, sest me oleme me viimase kahekümne aja jooksul juba kokku hoidnud eh, nii palju, kui nüüd järgmise kümne aasta jooksul on plaanis eh, säästa, et see on väga ambitsioonikas plaan, aga tahaksin Rahvapartei nimel ka öelda, et me peaksime siiski jääma realistlikuks kõigi nende sammude juures, mis meil on plaanis teha. jah, me peame olema eestvedajad, aga me ei tohiks eest ära joosta teistel, teistelt äh, osalistelt üle maailma. sest äh, nii kliimapoliitika kui ka majanduskasvu küsimus on endiselt problemaatiline Euroopas mis puudutab äh, neid eesmärke, vähen-, heitmete vähendamise eesmärke, siis need peaksid alati olema konkreetsed sest kui me räägime ainult üldiselt, siis paraku need arutelud ei vii selliste tulemusteni, nagu Euroopale hea oleks, sellepärast me peame mõtlema selle üle, kuidas saavutada tasakaal, et liikmesriigid, kes äh, peavad äh, langetama otsuseid, kuidas energiatõhusust saavutada, et äh, need tõepoolest ka nõutakse neilt äh, sisse need äh, tulemused ja et vastutust ei saaks kellegi teise õlule äh, panna. jah, mis puudutab energiavõrke, siis on muidugi väga oluline, et ka äärealadel, äärealad saaksid tõepoolest ka varustatud energiaga ja oluline on, et meie siseturg ei oleks killustatud äh, ja tuleb arendada äh, taastuvenergiaid. ülemkogu dokumendis on puudutab ka ühte menetluslikku küsimust, äh, nimelt et ülemkogu äh, on selliste küsimuste puhul, mis puudutab ettevõtteid, soovib kasutada konsensuse põhimõtet, seda alusleping ette ei näe, see näeb ette, et ülemkogu äh, võtab vastu üldised äh, poliitilised suunad, siis komisjon esitab konkreetsed ettepanekud ja parlament äh, võtab need vastu. ja tahan siinkohal toetada ka Martin Schulzi selles arvamuses, et ülemkogu peaks siin pidama kinni aluslepingutest tuleksin veel ühe küsimuse juurde, mida küll, mis, mida ei olnud küll ülemkogu Äh, päevakorras, aga mis äh, siiski palju elevust äh, tekitasid, nimelt Ühendkuningriigi peaministri väljaütlemised, mis puudutab makseid, mis tuleb Ühendkuningriigil teha. ma leian, et selline käitumine, mida, mida nägime, on problemaatiline tuleb siiski kinni pidada neist reeglitest, mis on kokku lepitud ja ka Ühendkuningriik peaks neist kinni pidama. ja veel üks teema, mis seal päevakorras aga tekitas palju elevust, oli Itaalia peaminister Renzi ja kiri, mis ta saatis lahkuvale komisjonile, seal äh, Äh, oli öeldud, et ta ei lase Brüsseli bürokraatidel enda ette kirjutada, milline peaks olema tema riigi eelarve. ma tahtsin need kaks teemat välja tuua, sest äh, härra Van Rompuy, teie olete siin kui ametist lahkuv ülemkogu eesistuja ma tahtsin küsida, et kas sellest on ka ülemkogul juttu olnud, sellisest käitumisest, mis minu meelest on vastuvõetamatu, et need otsused, mida valitsusjuhid on kohati ise vastu võtnud, et nad nüüd neid selliselt kritiseerivad. tekib küsimus, et kuidas nii saab, kuidas selline käitumine võimalik on nii et tahaksin teada, kas, kas seal ka äh, väljendati selgesõnaliselt, mida sellisest käitumisest arvatakse või lihtsalt lepitakse sellega vaikimisi. mis puudutab majanduskasvu, siis me toetame komisjoni äh, presidendi äh, öeldud need arvud, mida me oleme näinud, ei vasta meie soovitule, nii et äh, loodetavasti siin toimub paranemine ja lõpetuseks tahan öelda, et Rahvapartei nimel mina küll ise eh, ei ole saanud võimalust teiega koostööd teha, aga eh, tahan siiski kogu meie fraktsiooni nimel tänada Herman Van Rompuyd, kes on tõesti kujundanud seda uut ametikohta, mis Lissaboni lepinguga loodi. oma valitsemisstiiliga olete selle andnud oma näo ja ma leian, et Teie stiil on olnud väga hea, on tulnud palju kasuks ka sellele ametikohale. see vahendaja, kes püüab ähm, erinevate riikide huve ühendada ja kui vaadata ajaloos tagasi, siis äh, mõistame veelgi paremini, kui oluline on see tänapäeval, et meil on selline institutsioon, mille raames liikmesriikide valitsusjuhid saavad kokku tulla ja üha uuesti püüelda selle poole, et äh, jätkata oma teed äh, koos. ja teie juhtimise all on selle institutsiooni töö muutunud veelgi paremaks. tahan viidata ka sellele, et kriisiolukorras oli äh, valitsuste vaheline töö alati veidi vaidlusalune, aga kindlasti vajalik ja kriisi ajal oli vaja toimida, oli vaja sõlmida lepinguid valitsuste vahel. ma usun, et tulemus oli õiglane ja Rahvapartei fraktsiooni ehm, esimehena soovin avaldada teile tänu hea koostööst ka meie fraktsiooniga. Te olite suurepärane vedurijuht, härra Van Rompuy ja äh, see rong, ülemkogu rong, äh, selle saate nüüd äh, järgmises raudteejaamas anda üle Donald Tuskile ja teile palju edu tulevases elus, aitäh! aitäh, härra Veber, järgmisena saab sõna härra Pitella. sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, president Schulz ka mina ühinen tänusõnadega, mida toodi härra Van Rompuy suunal välja. tegemist ei olnud lihtsa ülesandega, tegemist oli uue ülesandega, suure vastutusega ja president Van Rompuy tõesti väga hästi sai oma ülesandega hakkama suisa enneolematult ja tõesti, meie nüüd palusime, et teie annaksite meile aru selle kohta, mis nõukogus toimub, milliseid taktikalisi nippe kasutatakse. Itaalia valitsuse käitumine on, ei olnud väga hea ja tõesti seati kahtluse alla seisukohti, mis olid täiesti selged ning Itaalia valitsus oli ju need seisukohad varem vastu võtnud. nõukogu tegeles suurte küsimustega majandus, kliimamuutused, välispoliitika. mulle meeldisid väga need pidustused Jean-Claude Junckeriga Strasbourgis. ja Jean-Claude Juncker ütles Strasbourgis, et tegemist on viimase võimalusega. meile peab jääma tunne, et see kõike juhib meid. president Juncker on väga sümpaatne inimene, aga tema sõnad kõlavad tihti väga karmilt. ta ütles, et Euroopal ei ole tulevikku, kui me veel kord läbi kukume me ei tohi enam läbi kukkuda, me peame tegelema äh, kuue miljoni töötuga, äh, lühiajaliste töölepingutega, noorte tööpuudusega. me ei tohi läbi kukkuda, mõeldes majandusliku olukorra peale, sotsiaalmajandusliku olukorra peale erinevates liikmesriikides, me ei tohi läbi kukkuda maailmas, kus väga paljud sõltuvad meist ja sellepärast võeti vastu tööhõive ja majanduskasvu pakett. tegemist on paketiga, mis peidab endas suuri võimalusi selleks, et kurssi muuta. aga ütlen veel kord, et meil on vaja paketti, mis oleks läbimõeldud ja tasakaalus, et avaliku erasektori ressursid oleksid tasakaalus, et oleks korralik järelevalve, kontroll kulutuste üle Äh, eesmärgid paika pandud ja nii edasi. ning ka parlament tuleb kaasata nendesse aruteludesse. tegemist on tõesti millegagi, mis on siin muutuste tuules paika pandud ja on väga palju erinevaid poliitilisi lähenemisviise. meil on vaja tõelist loovat jõudu, meil on vaja poliitikat, mille puhul eelarvete konsolideerimine seotakse majanduskasvu ja töökohtade loomisega. ainult niimoodi on meil võimalik kõiki paindlikkuse äh, võimalusi ära kasutada, mis on äh, kasvu- ja stabiilsuspaktis sees. see on väga tähtis selleks, et leida rahastamisvahendeid. rahastamisvahendeid, mis on ülitähtsad reformide läbiviimiseks tahaksin teha ka ühe märkuse sürrealistliku olukorra kohta väga paljude erinevate eelarveridade puhul. on tõesti nii, et äh, me räägime praegusel hetkel Euroopa Liidu usaldusväärsusest, tõsiseltvõetavusest. tudengid, äh, teadlased, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused on raskustes ja jällegi tõstatakse küsimus, kas Euroopa Liit võiks oma eelarvega toetada majanduskasvu kogu Euroopa Liidu territooriumil, seda just ajal, kus kõik meie riigid võitlevad suurte majanduslike ja sotsiaalsete probleemidega teine küsimus, kliimamuutused. vastupidiselt kolleeg Weberile leian mina, et saavutatud kompromiss on tõesti miinimummääraks me ootasime rohkem, aga arvestades äh, seda ohtu, et võib-olla polnuks üldse kokkuleppele saadud, lepime ka sellega ja hoolitseme selle eest, et äh, supertippkohtumisel Pariisis oleks tulemus veelgi parem. tegemist on lähtekohaga ja on selge, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris peame me kõlava häälega äh, oma seisukohad välja ütlema, meil on vaja kohustuslikke eesmärke, ilma kohustuslike eesmärkideta ei ole võimalik praegusel hetkel kliimamuutuste protsessi ümber pöörata ja hoolitseda selle eest, et temperatuur ei tõuse rohkem kui kaks kraadi keskmiselt. kui me kukume läbi, siis sellel on rasked tagajärjed uued sõjad vee ja toidu pärast, miljonid inimesed, kes kaotavad oma juured ja elavad vaesuses. ja välispoliitika, siin tahan teie tähelepanu pöörata ja ka kõrge esindaja tähelepanu pöörata sellele, mis toimub Burkina Fasos on toimunud viimastel päevadel juba. tegemist on inimliku tragöödiaga, tsiviilse poliitilise tragöödiaga. ma usun, et me peame siin tõesti karmikäeliselt tegutsema ja peame hukka mõistma selle, kui võim haaratakse relvade jõul ja ilma, et arvestataks äh, Äh, rahva huvidega. Burkina Faso rahvas soovib demokraatiat. minu fraktsioon mõistab selle riigipöörde hukka ja meie soovime, et võim antaks tagasi tsiviilisikute kätte, seda vastavalt põhiseadusele. ma usun, et ka tuleb mõelda siin sanktsioonide peale kui mingeid parandusi Burkina Fasos ei toimu. lugupeetud presidendid, ka Aafrika puhul tuleb meil lõpuks sõnadel lasta tegudel järgneda. me ei tohi siin ainult äh, lühiajaliselt planeerida, seda tegime varasemalt tihti ja seetõttu viimastel aastakümnetel meie suhted meie suurte sõpradega Aafrikas ei ole olnud kõige paremad suur e tänu, härra Pitella, ECR-i fraktsiooni nimel on sõna härra Kamalil. suur tänu, presidendid. kui tohib, siis ma kõigepealt tuleksin ülemkogu kõige olulisema teema juurde. meie fraktsioon toetab majapidamiste heitmete vähendamise eesmärgi kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. see me, meil on hea meel, et see, seda, see ei tähenda siduvaid äh, eesmärke liikmesriikidele, mis on varem konkurentsivõimet vähendanud ja meil on hea meel, et ülemkogu on valmis kõige kulutõhusamal viisil neid eesmärke saavutada. aga ma arvan, et me ei saa veel endale õlale patsutada ja äh, kui me oleme saavutanud neljakümneprotsendilise kärpe. me peame olema eestvedajaks, et saavutada siduv rahvusvaheline kokkulepe kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Pariisi kohtumisel. ja me peame mõistma, et iga kokkulepe on mõttetu, kui meie oma kärb, meie oma heitmeid kärbime, aga teised riigid nagu Hiina, Ameerika Ühendriigid, Brasiilia ja nii edasi seda ei tee. meil on hea meel ka, et meetmete üle, mis puudutavad ebolat. aga ma tuleksin selle teema juurde, mida ka mitmed eelkõnelejad on maininud ja eh, mis eh, oluliselt ka eh, ülemkogu atmosfääri, atmosfääri kujundasid, nimelt need eelarve kohanduse tagasimaksed. me kõik äh, näeme, et tegemist on täieliku katastroofiga, jah, võib öelda, et tegemist on lihtsalt tehniliste küsimustega, kui ma räägin oma valijatega Ühendkuningriigist ja kui ma räägin oma sõpradega Kreekas ja mujal, eh, siis eh, nad leiavad, et see on täie, täiesti naeruväärne eh, minu Kreeka sõbrad ütlevad, et pärast kõiki neid kärpeid, pärast seda kriisi nüüd meil nõutakse tagasimakseid, et need siis anda Saksamaale, see on ju täiesti absurdne äh, olukord, kui mõned riigid on teinud e-, edusamme, karistatakse selle eest ja teised riigid nagu näiteks Prantsusmaa, neid äh, veel äh, autasustatakse selle eest, et nad ei ole edukad. nii et me ei tohiks siin lihtsalt lähtuda sellest, et arvuti ütleb, et äh, selline summa või, või selline summa ja sellised peavad olema tagasimaksed vaid me teame, mida ütleb Kontrollikoda oma iga-aastases aruandes, aga valijaid see ei huvita, valijad ei, ei eh, loe veebilehtedelt neid selgitusi, vaid nad tahavad teada, miks ei ole Euroopa Liit neid arveid aastaid ära saatnud. nii et eh, me, me peame küll tegema ju pingutusi eh, puhtama maailma suhtes ja me peame äh, Äh, ja me peame muidugi ka äh, tagama selle, et liikmesriigid teeksid oma makseid õigesti, aga me peame arvestama ka oma valijaid ja lubage, ma ütlen seda, et ma tunnen äh, paljusid või ma tean, et paljud poliitikud leiavad, et te olite väga hea ja õiglane vahendaja. ka meie parlamendiliikmetena oleme väga hinnanud teie suhet Euroopa Parlamendiga. ma tean, et üks endine, et või ma tean, et et see ei pruukinud olla lihtne ja sellepärast ECR-i fraktsiooni äh, poolt suur tänu selle koostöö eest ja palju edu tulevikuks. aitäh ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Verhofstadt. jah, today it's uh, uh,. Uh, aitäh. tegemist on mõneti uh, suure vahetusega uh,. Herman Van Rompuy nõukogu president, keda tahaksin tervitada uh, tema töö puhul ja saavutuste puhul ja nüüd Äh, ka uus komisjoni president, keda tahaksin tervitada tulemuse töö puhul ning äh, parlamendile tehtud ettepanekute puhul. ma tean, et siin me räägime eelkõige viimase ülemkogu tulemustest, aga ajakirjanduses ei olnud palju artikleid kliimamuutuste kohta, vaid jällegi Cameroni vahejuhtumi kohta. Cameron, kes omab äh, ilmselt uut strateegiat ja tekitab kriisi igal äh, ülemkogul, kui võimalik, siis lausa iga nädal. Uh, ta võiks mõista, et see on halb strateegia, sellepärast et hääletajatele meeldivad alati originaalid rohkem kui koopiad, aga äh, viimane UKIP-i idee on tõesti piinlikkust tekitav Äh, see on äh, kvootide kasutamine ussitsite puhul, see on täiesti mõttetu ja see läheb vastuollu ka meie põhieeskirjadega Euroopa Liidus. ja härra Cameron, tõesti, nõustun sellega, selle kriisiga, mis ta provotseeris, see, see süsteem on halb. tehnilised äh, täpsustused aasta lõpus, kus komisjon peab saatma kirja ja ütlema, et saite raha, äh, aga nüüd peate veel äh, raha juurde maksma liitu. sest me teame, äh, mis on selle halva süsteemi põhjus, nimelt see, et Euroopa Liidu eelarve põhineb liikmesriikide osalusel ning mitte oma vahenditel, nagu oli algselt ette nähtud Euroopa Liidu loomislepingus kui mis härra Cameron tõesti tahab süsteemi muuta, tehniliste paranduste koha pealt, siis ta peab äh, jätkama sellel teel ning äh, nõudma, et me viiksime sisse sellise eelarve mitmeaastase finantsraamistiga, mis põhineks oma vahenditel, otsemaksetel kodanike poolt, mitte ei lähtuks meie äh, tehnilistest parandustest. ja siinkohal on, avaneb mul ka võimalus rääkida natukene uue komisjoni töö algusest härra Juncker, Jean-Claude, teil on uus veebilehekülg. mina tean seda, teie ei teagi, kas tõesti väga kena veebilehekülg. võib-olla teil on nii palju asju, teil on ka uus kena värviline esitlus Berlamondi hoones. kas seda olete näinud, uus algus Euroopa jaoks? ma loodan vähemalt oma fraktsiooni nimel äh, seda, aga üks asi on oluline uue alguse puhul, nimelt et lisaks uue euroala ja juhtimismudeliga tuleksite välja ka Euroopa stimuleerimis- ja taastuskavaga. ameeriklased tegid seda kaks tuhat üheksa. Äh, selline, nad võtsid vastusi äh, seaduse, millega pumbati kaheksasada miljardit dollarit infrastruktuuridesse, energiasse ning samuti äh, võet-, kiideti heaks maksustiimulid perekondadele ja väikeettevõtted, seda me ei teinud. ei kaks tuhat kümme, üksteist, kaksteist ega ka kolmteist. sellega loodi majanduskasv kaks kuni kolm protsenti, kaks koma kaks protsenti Ameerika Ühendriikides sellel aastal ja täna tahaksin toonitada seda, et see on erinev mõningate mõnesaja miljardi euro ületõstmisest ühest äh, lahtrist teise. nii et kui te tulete välja taastuse ja äh, stimuleerimiskavaga, siis see peab olema teistsugune kui äh, ümberplaneerimine me ei saa jällegi uut aastakümmet laste käest last äh,, käest. kuue e e fraktsiooni nimel härra Leia Rikk. suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud presidendid, nagu ütles äh, president Van Rompuy, viimane eksperdi aruanne Krimma kohta on väga oluline. tegemist on Äh, häirekellaga, üleskutsega, me peame kiireloomuliselt toimima ning äh, äh, see tähendab, et väga oluline on, et Pariisi konverents kaks tuhat viisteist detsembris oleks edukas. kui nüüd seda aruannet lugeda, siis me näeme, et muretsemiseks on põhjust, sellepärast et siin öeldakse, et kliimamuutused ja tsiteerin, mõjutavad äh, tõsiselt ning tagasipöördamatult äh, olukorda. Äh, kasvuhoonegaasi heitmed atmosfääris on kõige kõrgemal tasandil viimase kaheksasaja miljoni aasta jooksul ja kui tegemist on niivõrd tõsise olukorraga, siis ma arvan, me ei tohi passiivseks jääda. komisjon on teinud teatud ettepanekuid, mis tasu, mida tasub uurida Neist peaks äh, me lähtuma edasises töös ja ma kardan, et see tähendab, et me peaksime põhjalikumalt mõningaid küsimusi arutama, millest äh, praegune Euroopa poliitika sõltub. tegemist on äh, debatiga, mille me peame maha pidama, siin on meil erinevusi, aga siin räägiti ka konkurentsist erinevates sektorites, aga praegune süsteem ei ole, ei vasta neile eesmärkidele, mida me soovime saavutada. kui me endiselt äh, soosime äh, Äh, rongid transpordile, kaubaveole rongiga, äh, transporti äh, kaubikutega ja maanteel, siis see ei ole edasiviiv, samuti kui me ainult tootlikkusele rõhku paneme põllumajanduses. selline rentaabluse eelistamine ja ainult lühikese perspektiivi, perspektiivi silmas pidamine ei käi käsikäes keskkonnaeesmärkidega me ei saa eelistada gaasi või kildagaasi või äh, muid äh, kütuseallikaid, mis tegelikult äh, ei lähe kokku nõukogu soovitustega. ma arvan, et ei ole pikaajalist lahendust võimalik leida, kui me samas ei suuda saavutada edu majanduse valdkonnas ja muuta olemasolevaid süsteeme, kasutada vähem saastavaid energiaallikaid, samas tuleb luua ka uusi eh, kõrge kvalifikatsiooniga hästi tasustatud eh, ökoloogilisi töökohti. seega meil peab olema piisavalt julgust eh, sellise suure kavaga välja tulla, kui teie soov on seda teha, härra Juncker, siis tuleks toetada taristute kava linnadele, transpordi jaoks, vee jaoks, tegemist oleks uue looli logistikaga ja ma arvan, et siin avalikud teenused oleks kõige paremaks viisiks seda küsimust lahendada. ning Kopenhaageni finantskohustused me peaksime rohkem aitama arenguriike, sellepärast et arenguriikidel on üha keerukam tulla toime praeguses olukorras, seda me näeme praegugi kas või Ebola viiruse puhul, aga lähitulevikus kindlasti tõstatuvad veelgi teravamad küsimused, eh, kui saabuvad kliimapõgenikud eh, ja põgenikevood. nõukogu parlamendi komisjoni aruteludes meie ettepanekud peaksid rohkem minema kokku äh, kliimaraporti äh, eesmärkidega vähendama seitsekümmend protsenti kahe tuhande viiekümnendaks aastaks heitmeid, selleks et äh, piirduda kahekraadise temperatuuri muutusega. härra Lamberts Äh, jah, nõustun sellega, mis härra Riik ütles äh, kliimaraporti kohta, aga ütleksin, et me võime alati vaadata veeklaasi pooltühja või pooltäisklaasina. alustaksin kliimaküsimustest. Äh, kui me oleme positiivsed, siis vähemalt nelikümmend protsenti CO2 vähendamist, see tähendab, et me vähendame CO2 heitmeid rohkem kui keegi teine siin planeedil, see tähendab seda, et Euroopa on liidri rollis kui me võrdleme Euroopa positsioone ülejäänud maailmaga, siis jah, me oleme ambitsioonikamad teistest kui vaadata seda, aga milliseid nõudeid meile esitab mitte konkurent, konkureeriv riik, vaid planeet, siis äh, me näeme, et sellest ei piisa vähemalt, vähemalt nelikümmend protsenti. aga äh, praegu on siduvaks nelikümmend protsenti ning keskkonna äh, koha pealt, aga sellest ei piisa, et eesmärki saavutada, muidugi Euroopa üksinda seda eesmärki saavutada ei suuda. aga nagu hiinlased ütlesid, meil on oma jagatud vastutus Äh, ja kui me teame, milline on Euroopa vastutus CO2 heitmete osas atmosfääris ja siis me, ka meie kohustused peaksid siin olema erilised, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu veel kahele eesmärgile. Äh, kaks tuhat kakskümmend viis, siin ükski äh, eesmärk tegelikult ei ole siduv. kui me räägime taastuvatest energiaallikatest, siis kui see on siduv Euroopas, kuidas seaduslikult seda võimalik saavutada? seega meil on kaks eesmärki, mis ei ole siduvad ja, siduvad ja seega ei ole nad ka elluviidavad. teate, et kolm korda kakskümmend, need on siduvad, neid äh, kui mõõdetakse, siis saab ka realiseerida, aga kui ei mõõdeta, siis midagi ei juhtu ma arvan, et siin on tegemist kahekordse veaga, majandusliku strateegilise veaga, sellepärast et isegi kui kliimamuutustega ei oleks tegemist, siis ambitsioonikad eesmärgid taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe koha pealt, see oleks majanduse ja strateegia koha pealt oluline, sellepärast et me peame üle minema teistsugustele energiaallikatele ning Euroopa Liit peab juhtima seda revolutsiooni, mitte sisse ostma selle revolutsiooni mujalt. meie konkurendid praegu ütlevad seda, et Euroopa aeglustab taastuvatele energiaallikatele üleminekut ning see annab teistele võimaluse meist ette minna ning samuti strateegilisest aspektist äh, rõõmu tunnevad eelkõige just fossiilkütuste tarnijad Euroopast, see muuhulgas Vladimir Putin, kes ütleb, et Euroopa Liit annab järgi ka taastuvate energiaallikate osas, nad jäävad veel pikemaks ajaks sõltuvaks meist. tegemist on kahe tõsise veaga nii strateegiliselt kui majanduslikult, mida iganes ma kliimaeesmärkidest ka ei arvaks. ja lõpetuseks, nõukogu järelduste esimeses lõikes nõukogu lubab endale läbi vaadata kogu selle küsimuse. aga riigijuhid ja valitsusjuhid teevad seda koos, tuletaksin meelde, et niimoodi aluslepingutes ette nähtud ei ole. me ei saa sellise institutsionaalse riigipöördega nõustuda seeläbi institutsioonid, ka parlament, mida te väidate austavat, jääb kõrvale, sellepärast et teie sõnus on kokkuleppele olnud niigi väga raske jõuda nüüd me leiame, et tegemist on mõneti institutsionaalse riigipöördega. E aitäh, härra Lambers, nüüd EFTD fraktsiooni nimel härra Natal uh,. Um presidendid, põhimõtteliselt kõik on siin presidendid, kas see pole tore, aga ma tegelen nendega, kes siin praegusel hetkel on viimast korda oma esimeste konverentsil. härra Van Rompuy, te tulite siia, et rääkida nõukogust, Ukrainast, majandusest, energiast ja see kõik on nii tavaline, vähemalt minu jaoks. olen teid nüüdseks kuulanud viis aastat ja tahaksin teile anda kriitikat selle kohta, mida olen kuulnud. suur osa ajast meenutasite te mulle kõiki neid suur, seda suurt äh, riigimeest, kes meil oli, Saddam Husseini informatsiooniministrit, kes ütles äh, maailmale, et mitte mingeid ameeriklasi Iraagis ei olnud, samal ajal äh, faktad olid tema taga. sellele mehele, see mees, kallis kolleeg kõnelejat äh,, kaks inimest räägivad korraga ja kõneleda ei ole, oodake üks hetk üks hetk ta ei saanud üldse aru, mis toimub ja mulle tundub, et praegusel hetkel näeme me midagi sarnast. kallis kolleeg, nii need asjad ei käi ja ma ei saa teist aru, ütleb kõneleja. nii need asjad ei käi, teie hoidke nüüd ennast tagasi. Teil ei ole võimalik siin nõukogu presidenti hakata verise diktatuuri propagandaministriga. Das ist deutlich. see läheb väga kaugele. kallis kolleeg, taltsutage ennast. see läheb palju kaugemale kui see, mis parlamentaarsetes, jah küll vastuolulistes aruteludes on lubatud. ma kutsun teid nüüd korrale vältige selliseid väljendeid või vähemalt niikaua, kui mina olen selle koja president, peate arvestama karistustega. saage sellest nüüd ükskord aru. Okay, I will carry on then okay.. hästi, ma siis jätkan. noh, mida te siis tõesti saavutasite viie aasta jooksul nõukogu presidendiga? Te aitasite Kreekas ja Itaalias demokraatiat lõhkuda selleks, et seal demokraatlikult valitud peaministrid maha võtta ja saatsite sinna mingi Brüsseli meeskonna. peale selle tõstsite ka noorte tööpuudust, mis on Kreekas, Hispaanias ja Itaalias üle viiekümne protsendi. üle miljoni noore eurooplase elavad ilma vahenditeta, neil ei ole võimalik leida töökohti ja suur osa nendest soovib põgeneda kogu mandrit. hispaanlased lähevad Argentiinasse, portugallased lähevad Brasiilias, isegi Angolasse, tundub, et kõik ülejäänud tulevad Ühendkuningriiki eelmisel aastal oli meil kakssada nelikümmend tuhat inimest, kulid, kes, kes tulid Ühendkuningriiki, suur osa nendest Euroopast ja tõesti, meil on suur voog äh, inimesi, kes on nüüd äh, palgad alla viinud ja teie, härra Van Rompuy, teie, härra Van Rompuy, ikka veel ütlete, et meil ei ole võimalik oma piiri kontrollida aga te ei piirdu sellega, te leiate, et me peaksime Euroopa Liitu isegi veel ida poole suurendama tõesti igale poole, Lääne-Ukrainani ja nii edasi, see kõik on täiesti hullumeelne. Te ütlete, et te olete väsinud euroskeptitsismist. see tuli väga hästi välja Euroopa Parlamendi valimistelt. Te ütlesite, et eurokriis sai eelmisel aastal läbi, aga desolatsioon on praegusel hetkel kõikidel Vahemere riikide pea kohal. härra Van Rompuy, mina arvan, et teie viis aastat nõukogu presidendina on äh, nagu kolm teed, et te olete asjadest täiesti valesti aru saanud äh,, äh, hirmu tekitanud ja mitte millelgi ei ole võimalik minu arvamust muuta. ja nüüd saab sõna härra Borghezio, palun aitäh, härra president. hommikupoolikul äh, kohtusin Itaalia tööandjatega, töövõtjatega, kes soovivad Sissini äh, terasevabrikus töötada ja ma tahaksin siin puudutada mõningaid ränku vigu, mis minu silmis on tehtud ja võib-olla peaks härra Van Rompuy ja tule- ja uus komisjoni president selle üle järele mõtlema. Nad peaksid kuulama seda, mida miljonid Euroopa valijad äh, ütlevad ja mida nad on ka väljendanud valimistulemustega. ma tahaks öelda, et ei ole teha praktiliselt, ei ole tehtud praktiliselt mitte midagi, et vähendada bürokraatiat meie institutsioonides. ka praegu, see on hea äh, näite, on täiesti vale ettekujutus konkurentsivõimest. näiteks äh, terasetööstuses toimub see täiesti rahvusvahelisel tasandil ja siin on pandud suuri takistusi tööstuse arengule, mis viib töökohad Euroopast välja kui vaadata objektiivselt kon-, konkurentsi äh, rahvusvahelisel tasandil, siis on see kohe näha. nüüd aga tuleks nende teemade juurde, mida ülemkogul arutati. kõigepealt energia küsimus. mina olen arvamusel, et me ei tohi jätkata selle vale äh, riigi toetuste poliitikaga, vaid äh, peaks olema üleüldine maksusoodustuste süsteem riikides, kes siin teevad ede, edusammu. uued äh, tehnoloogiad, mis ei tekita reostust, näiteks äh, kui kasutatakse toidujäätmeid selle asemel, et neid lihtsalt ära visata, sellised arukad äh, lahendused, neid kõiki mitte lämmatada bürokraatiaga. ja eh, mis mõjub täiesti lämmatavalt väikestele ettevõtetele, tootjatele, ka töövõtjatele Euroopas. on eh, välja toodud ka, et on vaja arendada jätkusuutlikkust eelkõige tootmises, tuleb rakendada meetmeid näiteks näiteks metsanduses ja siin on tõesti vaja midagi ette võtta, meie metsad äh, raiutakse lihtsalt maha ja ka põllumajanduses ei ole seni tehtud poliitika mitte kuidagi äh, edu saavutanud me peame saavutama suurema jätkusuutlikkuse, suurema selguse. ja seda oleme ka juba minevikus näinud me oleme ka selgelt näinud, milline on ülemkokku antud mandaat äh, TTIP-i läbirääkimistel. ka, ka see peab olema avalik ja arusaadav. Äh, me peame kõike seda arvesse võtma energiapoliitikas, põllumajanduspoliitikas, see on, need on kõik sellega seotud me peame kaitsema ähm, seda, mida Euroopa on siin saavutanud ja seda kõigi vahenditega, et Euroopa ei muutuks lihtsalt pankuriks, äh, kes teenivad lihtsalt äh, komisjoni tehnokraatide huve. järgmisena saab sõna härra Juncker. suur tänu, härra president. mul on viis minutit selleks, et vastata kõikidele neile sõnavõttudele või ka üksikasjadele, mida siin välja toodi. ja ma pöördun siis erinevate kõnelejate poole lühidalt. mulle ei meeldinud see, kuidas mitmed peaministrid pärast tippkohtumist käitusid. mulle on jäänud mulje, vähemalt pikaliste kogemuste najal, et tippkohtumine on selleks, et probleeme lahendada, mitte et neid suurendada. ja pikka aega ma tegin märkmeid ja võrdlesin alati, et mida mõni mees ütles ruumis ja mida ütles ta väljaspool koosolekuruumi. ja ikka ja jälle juhtus, et need erinevad märkmed ei kattunud oma heale sõbrale Matteo Rentsile tuleb mulle öelda, et eh, ma ei ole mingi bürokraatide gängi juht. sina oled jah? mina olen Euroopa Komisjoni president, tegemist on poliitilise organiga, suisa institutsiooniga, täpselt samamoodi nagu ka parlament ja ma leian, et kõik peaministrid peavad austama seda institutsiooni, sest meie õiguslik alus on täpselt sama suur nagu ka teiste institutsioonide oma. ja kui härra Barroso oleks kuulanud ainult bürokraate, siis Äh, see, kuidas äh, komisjon suhtus Itaalia eelarvesse, oleks olnud hoopis teistsugune. nii et äh, mulle ei meeldi selline pinnapealne kriitika, mida nüüd Euroopa Komisjoni suunas on välja toodud. komisjon on parema kriitika ära teinud. mis puudutab äh, nüüd Briti peaministrit ja olles nüüd ära kuulanud härra Kamali, tuleb mul öelda, et see, kuidas teie neid asju esitlete ja ütlete, et see on see viis, kuidas küsimusi nähakse. ei ole, see on see viis, kuidas neid küsimusi esitletakse. Neid esitletakse hoopis teistmoodi äh, Briti avalikkusele, kui neid tuleks esitleda, arvestades äh, reegleid, mis tulenevad lepingutest ei, ei, ei, ma ei ole veel lõpetanud, teil on kindlasti veel rohkem küsimusi. tahan väga selgelt öelda, et komisjon kohandab reegleid, kui ja neid reegleid, mis liikmesriigid on heaks kiitnud. aga kui tekib probleem, siis peab Euroopa Komisjon äh, liikmesriikide palvel mõtlema võimalike lahenduste peale. ja siis oleme meie need, kes peavad neid reegleid vastavalt rakendama. ja see on kõikide nende elementide eh, teistsugune esitlemine kui varem. meil on üheksa ja pool miljardit eurot, see on rohkem kui kakssada protsenti rohkem sellest, mis meil enne oli Eh, jah, kolm koma viis miljardit on ka väga suur summa. nii et tõesti, me mõtleme lahenduste peale, mõtleme lahenduse peale Itaalia jaoks, kuid see ei tähenda seda, et tegemist oleks mingi bürokraatlike Äh, bürokraatide hunnikuga. ei, tegemist on reeglitega, mis liikmesriigid on paika pannud ja valitsusjuhid peavad kinni pidama nendest reeglitest, mis nemad on ise välja töötanud ja heaks kiitnud. nii et komisjon peab otsima lahendusi mitte selleks, et kellelegi meelehead teha, vaid selleks, et leida lahendusi probleemidele, mis on paika pandud ja välja toodud kui tõsised äh, probleemid me rääkisime mitte ainult Ühendkuningriigist, vaid ka teistest liikmesriikidest, mis peavad eelarvereeglitest kinni pidama. näiteks Holland, kus on suur probleem. ja see mõjutab veelgi rohkem Euroopa Liidu eelarvet kui Ühendkuningriigi tagasimakse, nii et sellele kõigile tuleb leida lahendus. meil tuleb leida lahendus ja vahendid selleks, et teha midagi energia osas. aga me peame samuti äh, mobiliseerima äh, vahendid, aga me peame vaatama ka, kuidas kasutada neid vahendeid, mida ei ole ära kasutatud. aga see ei ole peamine asi, millele me mõtleme, küll aga kõik mehhanismid, uued ja vanad, mis meil on ja mis on ka Euroopa Investeerimispangal, kõiki neid vahendeid me kasutame. Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Pank peavad äh, teenima kasvuhuve ja tööhõivet ma ei võrdleks nii ebaelegantselt, nagu härra Verhofstadt seda tegi, olukorda Ameerika Ühendriikidega. ei ole tõsi, et kaks tuhat kaheksa, üheksa, kümme ei teinud me mitte midagi majanduse taastamiseks. majanduse taastamiskavade eesmärgiks oli vähendada defitsiiti ning eh, samuti me me ei tahtnud eh, heaks kiita selliseid eh, tegevuskavasid, millest abi poleks olnud kellelgi. meil on vaja tööhõivealast olukorda pikaajaliselt lahendada ja siin teha korrapoliitilisi reforme. sõber Telangi ütles, et ma olen väga sümpaatne mees, väga meeldiv märkus teie poolt, aga et ma olen liiga karm. kuulge nüüd ma ei taha kuidagi karmi muljet jätta. aga ma olen karm või mulle ei valmista mingit rõõmu see, kui ma pean tööhõivest rääkima. kui tegemist on olukorraga, kus üle kahekümne viie miljoni töötu on, kui majanduse olukord on tõesti kehv ja mis päevast päeva üha hullemaks läheb, siis ma pean ütlema, mulle see nalja ei tee. ma pean olema karm, sellepärast et me peame iseendiga olema karmid. Need, kes on ilma tööta, need, kes äh, kannatavad, kellel on raske, nemad ei naera. ja ka meie ei, ei tohi seda teha, sellepärast et me peame neid tõsiselt võtma ja olema vastutustundlikud. Merci, monsieur le president aitäh, lugupeetud president. suur aitäh ja nüüd nõukogu president härra Van Rompuy, viis minutit. minut. aitäh nende viie minuti eest, need on minu viimased viis minutit siin Euroopa Parlamendis. ei tea kunagi, öeldi kõrvalt, ei, ei, see ongi nüüd küll kindel. ja mu hulgas ma ei taha ka viit lisaminutit aga paar märkust eh, nende kahe valdkonna kohta, millega ma töötasin ja mida ka ülemkogus käsitleti. kliima ja majandus. kliima koha pealt eh, tänan kõiki neid, kes sõna võtsid, sest et me räägime alati eh, pikast perspektiivist ja sellest, et Eh, ütleme, et eh, poliitikas tegeletakse ainult eilsete tulekahjude kustutamisega, ei, nüüd me tegelesime pikaajalise perspektiiviga ja tänan kõiki selle eest, eh, et te ka kliimaküsimustes sõna võtsite ma ei tahaks hakata kuidagi äh, üle trumpama ambitsioonides ja eesmärkides teisi, alati me võime olla ambitsioonikamad, aga minu probleem oli ja minu järglase probleem on see, et me peame kuidagi ambitsioonid äh, äh, selliseks muutma, et suudame saavutada kokkuleppe kahekümne kaheksa liikmesriigiga ja seda on raske saavutada. me oleme olnud ambitsioonikad. mainiksin vaid kahte arvu ja me vähem, kakskümmend protsenti vähem CO kahe, kahte võrreldes aastaga tuhat üheksasada üheksakümmend. kakskümmend protsenti kolmekümne aasta peale. ja nüüd äh, veel kakskümmend protsenti vähem kümne aastaga ehk siis kogu nelikümmend protsenti alla. see on päris ambitsioonikas. me teeme seda siseturul me ei saa enam CO kahte maailma tasandil vahetada. ja seega kuidagi omaenda jõupingutusi vähendada, ei, need on meil Euroopa Liidu sisesed pingutused, ma arvan, et ambitsioonide koha pealt võib ütelda, et meie kokkulepe on ambitsioonikas, aga muidugi peame arvestama kõikide liikmesriikide eripäradega, kujutage ette et kokkulepet ei oleks me suutnud leida. mis olukorras siis me praegu oleksime? kui Euroopa, kellest nii palju oodati, ei teegi midagi, kellest oodati ka ÜRO peasekretäri poolt palju, kui Euroopa ei oleks äh, vastanud sellele ootusele. me suutsime kokkuleppe leida, läbirääkimised kestsid kaks kuud, mitte niivõrd nõukogu tasandil, vaid tegelikult äh, ettevalmistus oli pikk, selleks, et me ülemkogul jõuaksime otsusele. me lähtusime komisjoni ettepanekutest. samuti selles osas, mis puudutab kolme eesmärki ning äh, sellega kaasnevaid äh, kohustusi. me lähtusime sellest äh, skeemist, mille komisjon töötas mõned kuud tagasi välja muidugi neljakümneprotsendiline vähendamise eesmärk on võtmetähtsusega, seda sellepärast, et kui me tahame seda eesmärki saavutada, peame me taastuvaid energiaallikaid kasutama, me peame energiat säästma, vastasel juhul seda eesmärki saavutada ei ole võimalik. lisaksin, et energia kokkuhoiu osas oli meil ainult äh, indikatiivne eesmärk, midagi siduvat ei olnud. nii et me peame lähtuma ambitsioonidest, kuid samuti olema realistlikud. ja meil õnnestus leida kokkulepe ja ma usun, et kui tahame äh, hästi lõpetada, siis kliimakokkulepe on hea lõpp. ma tean, et jah, osad ütlevad, et tuleb veelgi enam teha, jah, aga samas ja seadke ennast ka minu kohale, me peame leidma kokkuleppe ka kahekümne kaheksa liikmesriigiga ja võin teile kinnitada, võin teile kinnitada, et päris palju on erimeelsusi ning see on tänase päeva understatement. kasvu koha pealt, meil ei ole ühte priviligeeritud teed, me peame analüüsima olukorda, ma olen üritanud seda teha, me peame arvestama kõikide nüanssidega ja muidugi lähtuma eesmärgist, milleks on rohkem kasvu, rohkem töökohti. olukord on aga üpris keerukas, sellepärast et rahanduspoliitikas, rahanduspoliitikas meil on juba poliitika, osad isegi ütlevad, et tegemist on väga ebamugava poliitikaga. eelarvepoliitika, selle kohta on veel ka tänane komisjoni raport eelarvepoliitikas on meil kahe tuhande neljateistkümnenda, viieteistkümnenda aasta jaoks saavutatud neutraalsu, neutraalne mõju eelarvele. ehk siis Euroopa Liidu äh, rahanduspoliitika ei mõjuta negatiivselt meie kasvu, te võite kõik äh, üle kontrollida. muidugi mitte keegi ei Äh, taha suurendada defitsiiti, mitte keegi laua ümber seda ei kaitse. me teame kõik väga hästi, millises olukorras me siis oleksime. struktuurireformid, sellest räägiti, me peame rohkem kasutama ühisturgu, eriti energiavaldkonnas, digitaalvaldkonnas, ka innovatsioonivaldkonnas. tegemist on tööga, millega kindlasti komisjon lähiaastatel ka äh, pihta hakkab, sellepärast et äh, siin võib tõesti rääkida struktuurireformidest. muidugi ka investeeringute hoogustamine. investeeringud on alla seda taset, äh, mis meil oli enne finantskriisi ja seda kõikides liikmesriikides, ka neis liikmesriikides, kus on kõige paremad näitajad majanduses hetkel investeeringute tase jääb alla seda, mis ta oli seitse-kaheksa aastat tagasi. miks nii? seda muuhulgas seetõttu, et eravõlg, erasektori võlg on äärmiselt kõrge ning erasektori võlg tekkis euro algusaastatel. kui rääkida kaotsi läinud aastakümnest, siis kõige esimene euroala öö, äh, periood oli selline, kus tehti ilmselgeid vigu. see omakorda takistab ka investeeringutel hoogustumast. meil on niivõrd äh, suur võlakoormus äh, erasektoris ja sellest tulenevalt äh, investeeringud on keerukas teha see on, on ka võtmeelement, mis võimaldab äh, selgitada toimuvat ja see selgitab ka seda, milliseid algatusi teeb Euroopa Komisjon äh, tulevikus, äh, nagu ütles ka Jean-Claude Juncker, selleks, et erainvesteeringuid hoogustada. muidugi on ka kollektiivseid vajadusi, aga ma usun, et erainvesteeringute aspekt on tõesti kapitaalse tähtsusega ja komis-, järgmine komisjon kindlasti äh, peab sellega edasi liikuma. no muidugi on päris palju vahendeid, mida oleks võimalik kasutada, aga samas tuleb äh, hoolikalt analüüsida ka minevikus juhtunut ja ka euroalal toimunut. võrdlus, äh, mille tegi Guy Verhofstadt Ameerika Ühendriikidega. kujutage ette, ei ole Gilda, et Ameerika Ühendriikides ei oleks Gilda gaasi. mis siis äh, nende kasvust saaks? Nende kasv ei oleks nii kõrge äh, Äh, ja ei oleks niivõrd palju erinev Euroopa omast. ei tähenda seda, et Euroopa, et Ameerika Ühendriigid ei tegutsenud äh, tarmukamalt mõningates valdkondades kui meie. näiteks pangandussektoris suutsid nad korra majja lüüa palju varem kui meie. veel pühapäevalgi äh, avaldasime tulemused testide kohta pangasektoris ja need tulemused on äh, otsustava tähtsusega selleks, et äh, luua uut likviidsust. likviidsus on kasulik ja vajalik investeeringute hoogustamiseks, me võime alati teistelt õppida ja ma ei väida, et me poleks vigu teinud, aga me, me maksame ka, peame maksma ka nende mineviku vigade eest, mis tehtud on. lubage mul ütelda ka paar sõna hollandi keeles lõpetuseks ma ei ole seda väga palju teinud kogu oma ametisoleku aja jooksul, aga Idreen äh, ma sooviksin kõiki tänada, kõiki nii Euroopa Parlamendist kui ka väljaspoolt Euroopa Parlamenti, kellega ma olin suhetes nii fraktsiooni juhtidega kui ka fraktsiooni liikmetega. mina ei vastutanud Euroopa Parlamendi üles järelevalve eest, see oli täiesti selge, aga ma üritasin mitteametlike kohtumiste kaudu, mitteametlike äh, kontaktide kaudu häid suhteid teiega üleval hoida, isegi siis, kui meie arvamused olid erinevad ja see on ka üks äh, paradokse, mis on paika pandud Lissaboni lepinguga, et äh, nõukogu presidendi koht küll loodi, aga tal ei olnud mitte mingisuguseid suhteid ühegi teise institutsiooniga. ei ole mitte ühtegi suhet siin presi-, komisjoni presidendi ja nõukogu presidendi vahel ega euroala juhi vahel väga-väga väikesed suhted ja kohtumised olid meil siis, kui mingid mitteametlikud informatsiooniüritused toimusid, aga mitte mingeid suhteid Euroopa Parlamendiga. aga mida ei olnud ametlikult olemas, selle pidime mitteametlikult paika panema ja just seda ma üritasingi teha nii et kui need institutsioonid tulid kokku, siis oli võimalik vähemalt hoolitseda sellest, et institutsioonid töötasid ühes suunas. see ülesanne ei olnud lihtne, aga me saime sellega hakkama. ja kui Euroopa vabandust, kui nõukogu äh, mingeid algatusi võttis, näiteks ka kliimamuutuste ajal, siis meil tõesti õnnestus ka jõuda kokkuleppele, sest äh, nõukogu liikmed on väga kriitilised parlamendi suhtes, aga Nad vahel kaitsesid ka ja ütlesid, et jah, nad on küll kriitilised ja kui ma sinna nende ette lähen, siis mulle jääb mulje, et nad kõik on opositsioonis, aga mingil hetkel me jõudsime kokkuleppele. ka selle raske ülesandega eelarvet kokku panna, äh, see raske ülesanne, et kakskümmend kaheksa liikmesriigi ühised jooned välja töötaksid ja et ka komisjon ja parlament ning nõukogu kõik ühele äh, Äh, kokkuleppele jõuaksid. me kõik teenime Euroopa Liidu huve, meil on kõigil üks ülesanne ja nende institutsioonidega üritasime viimase viie aasta jooksul võimalikult palju koostööd teha. see oli kohe kindlasti üks äh, raskemaid perioode, mis Euroopa Liidul on selja taga. see ei tähenda seda, et kõik probleemid on möödunud, äh, ei, kohe mitte me peame tõesti üritame Äh, hoolitseda selle eest, et need probleemid uuesti pead ei tõstaks ja seda me peame tegema ka liikmesriikide tasandil, sest nendel on väga suur vastutus. meil on kollektiivne vastutus, meil tuleb tagada majanduskasv ja tagada tööhõive. kui meil see ei õnnestu, siis viie aasta pärast parlamendivalimiste tulemused on hoopis teistsugused ja arvatavasti veel hullemad kui praegu nii et järgneva viie aasta jooksul on meil väga suured poliitilised väljakutsed, suuremad kui selle viimase viie aasta jooksul. suur tänu teie koostöö eest ja head aega! suur aitäh, lugupeetud president, nende sõnade eest ja suur aitäh teie sõnumisest Euroopa Parlamendile, kes soovib mängida olulist rolli järgmise viie aasta jooksul. me tahame käsikäes töötada komisjoniga, tahame töötada selle nimel, et leida vastuseid oma kaaskodanike küsimustele. Need on need väljakutsed, millega me tahame toime tulla. parlament oma rolli mängib, suur aitäh tehtud töö eest, suur aitäh selle usalduse sõnumi eest ning äh, teie sõnumi eest Euroopa Parlamendile. suur aitäh aitäh selle eest, et kaitsesite ka mitmekeelsust ja otsustasite rääkida oma emakeeles. mitmekeelsus on kingituseks parlamendile. härra Burgetsot ei ole siin, seega annan sõna kohe härra Nutallile uh,. Mr President uh,, in one of your final act härra president, uh, üks viimaseid asju, mis te tegite oma ametikohal oli see, et ründasite äh, Briti peaministrit äh, Euroopa Ülemkogul selle arvega ühe koma seitsmele miljardile naelale, nii et äh, meie rasket tööd tegevad Briti maksumaksjad peavad selle kinni taguma, sellepärast et meie oleme olnud edukad. just nii see on, edukust karistatakse Euroopa Liidus ja ja unustagem äh, nüüd selle Cameroni ähm, ülesastumise, kus ta jäljendas halvasti Hugh Granti, ütles, et ta kaitseb äh, Briti maksumaksjaid. ma loodan, et me saame kiiresti ühele poole selle teie ametiajaga. härra Lambert, aitäh Need, kes teid kaitsesid, ütlesid, et lõpuks ometi väikesest riigist poliitik, seda meil vaja on, suurt profiili tal ei ole, nimetati tihti ka Tony Blairi, kes pidi Euroopa kehvast olukorrast välja tulema, mina ka ütlesin, et Elmar Van Rompuy kindlasti üllatab meid ning tõepoolest, mina teid tundsin, aga pean tunnistama, et mind ei üllatunudki, ma ei üllatunud nii väga, kui oleksin tahtnud. Te rõhutasite igas sõnavõtus, et tegelikult ähm, poliitika on äh, kunst sellest, mis on võimalik ja kliima kohta ütlesite, et üks asi on olla ambitsioonikas, aga mitte ühel nõul, teine asi on jõuda kokkuleppele, mis on küll vähem ambitsioonikas, aga siiski kokkulepe. jah, ma mõistan seda, aga ma tahaksin küsida teilt järgmist kui te vaatate praegu Euroopa Liidu olukorda ja jällegi siin ma ei näita näpuga Herman Van Rompuyle, vaid äh, küsin meilt kõigilt. kui poliitika on tõesti äh, tehtav, realiseeritava kunst, siis mis me praegu äh, tahame teha, vähendamaks vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, kakskümmend viis miljonit Euroopast, kes on töötanud, see, et kriisi käigus üks protsent Euroopa kodanikest tegelikult rikastus kas see oli tõesti parem, kui äh, selline reaalpoliitika meil oleks võimaldanud midagi äh, saavutada. ja ma arvan, et kui me nüüd tulemusi vaatame, siis oli võimalik saavutada paremaid tulemusi. nagu ma ütlesin Barrosole paar nädalat tagasi, te ei olnud ainus vastutaja, aga te olite üheks, äh, kes juhtisid Euroopa Liitu. ma oleksin soovinud teie poolt näha seda, et äh, paneksite rohkem rõhku sotsiaalsele õiglusele, kuna ta on Euroopa äh, sotsiaaldemokraatide, äh, kristlike demokraatide perekonnast ning tõesti kahetsen natukene seda hetkel, mil te lahkute meie seast. suur aitäh ja härra Leia Rikk, palun. suur aitäh nende selgituste eest ja kogu tehtud töö eest, aga samuti rääkisite neile presidendi koosolekust euroala eh, küsimustes. härra Van Rompuy, aga teie omalt poolt ütlesite, et Euroopa Keskpanga poolt Maastrichti kriteeriumite kohaldamise puhul on teatud eh, tõkkeid tekkinud, aga see, et teatud äh, riigid ei pea kinni Maastrichti kriteeriumitest, ei tähenda seda, et seal ei tehtaks äh, nii-öelda vastureforme ning ei kohaldataks kasinuspoliitikat. selline olukord on äh, tupikusse viiv, see viibki töötuseni ning nende probleemideni. jah, keskpanga poolne lubapoliitika on olnud muutuseks, aga üks asi on anda pankadele madala intressiga raha, teine asi on võimaldada reaalmajandusele toimida. siin on tekkinud äh, ummik rääkisite põhjendatult erasektori võlast. erasektori võlg tuleneb aga paljugi sellest, et pankade äh, kulud on väga kõrged, dividendid suurtele äh, kontsernidele ja nii edasi, aga ei ole juurdepääsu äh, rahastusvahenditele ning see tingib töötust ning probleeme. seega mina toetaksin pigem põhjalikku arutelu neis küsimustes. suur aitäh, härra Verhofstadt! suur aitäh, härra president, härra Van Rompuy, kõigepealt ma usun, et olete oma tööd väga hästi teinud Belgia poliitikuna, belglased enamasti ikka edendavad head Euroopa poliitikat, äh, mida see tähendab, võib-olla enamat kui Luksemburgi poolt tehtav, aga tahaksin siiski sõna võtta ühes küsimuses. ma ei mõista hästi kogu kriitikat siin laua ümber, te ütlesite, et Euroopa Liidu seis praegu ei ole hea, sest töötus tõepoolest, majanduskasv on nõrgapoolne. probleem on pankadega, aga ma ei saa aru neist äh, märkustest, mis te teete, et nüüd tuleks äh, vähem Euroopa Liitu korraga äh, luua et me peaksime tagasi minema, ei, meil on vaja rohkem integratsiooni, väikeettevõte, mis äh, internetis tegutseb, uue rakenduse loob ja nii edasi, Euroopas tal on vaja kahtekümmet kaheksat eraldi luba, tal on vaja kahtesadat eraldi lepingut äh, mobiiliettevõtetega, äh, Ameerika Ühendriikides üks luba, kolm kokkulepet kolme mobiiliettevõttega, sama ka rahastamise koha pealt. Nemad saavad kasutada ära kõiki äh, erinevaid rahastusvahendeid, meil ei ole võimalik eh, kasutada erinevate riikide rahastamisallikaid. nii et Jean-Claude, üks asi, mida ma tahaks, on see, et me oleksime ambitsioonikad lähiaastatel, sellepärast et see ongi meid eristanud võib-olla liiga palju maailma teistest osadest, ambitsioonide puudumine. suur aitäh, härra Enkel! härra Van Rompuy, ich... härra Van Rompuy, mina olen uus parlamendisaadik ja ei saa teid tänada saadikuna, aga tahan tänada teid kodanikuna teie panuse eest. tahtsin rääkida paari sõnaga energiast ja kliimast, kuid nüüd see, mida te, mida öeldi siin Ühendkuningriigi kohta, see heitis mulle kinda. tõesti mulle val-, valmistab ka muret see, et Euroopas ei peeta alati kinni reeglitest, aga et seda ütlevad just inimesed, kes euro päästmise all põhimõtteliselt ei pidanud reeglitest kinni, on minu arvates koomiline. sest äh, minu arvates äh, peaaegu kõik lubadused, mis meile anti euro sisseviimisel, murti. meenutan teile näiteks lubadust, et äh, äh finantsabi ei anta mulle valmistab eriti muret see, mida öeldi Ühendkuningriigi kohta. sest kui me mõtleme, mi-, millega britid rahul ei ole ja härra, me kuulsime siin seda peaaegu või tegelikult täiesti võimatut härra Natali kõnet, aga brittidele ei meeldi see, et komi-, kuidas komisjon eurot päästab ja et lähimuse põhimõte on põhimõtteliselt ära antud ja äh, täiesti ära kaotatud ja komisjon on lõpetanud konkurentsivõime liikmesriikide vahel ning kõike harmoniseeritakse. iga riik eh, ei pea enam vastutama oma võlgade ja pankade eest, ka need võlad ja pankade eest vastutus viiakse Euroopa Liidu tasemele. ja meenutaksin ka härra Weberile, et meie peame hoolitsema selle eest, et Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu ja võib-olla võiksin teile meenutada ka seda, et äh, hoolimata nendest vastuoludest Ühendkuningriik ikka on veel Euroopa Liidu arvesse suuruselt äh, teine panustaja ja muide, härra Veeber, mis te arvate, kes hakkab maksma siis, kui äh, nemad on läinud? härra Van Brempt, proua Van Brempt, palun järgmisena aitäh, kuna tegemist on viimase kõnega teil siin meie parlamendi ees, siis mina te-, räägiksin ka teiega meie emakeeles. Te rääkisite sellest, äh, mis valmistavad muret ja kui me vaatame, siis tõesti kliima ja energia on Euroopa Liidu jaoks väga tähtsad. võib-olla äh, Mm, teate, mis on kirjas viimases ÜRO kliimapaneeli raportis, ma ütlen seda väga lühidalt ja lihtsustatult, aga seal on kaks järeldust, poliitilist järeldust selles raportis. esiteks, eh, mis on täiesti ilmselge ja me teame seda juba väga palju, aga ütlen selle veel kord välja. esimene järeldus on see, et kliimamuutused tõesti toimuvad, inimesed on selle põhjustanud, see käib ikka veel ja mõjud tunduvad olevat väga hullud ja tegutseda tuleb kohe. teine järeldus teadlased on jälle ja jälle ja jälle oma töö ära teinud, nii et töö on tegelikult tehtud, kõik on selge. ja nüüd poliitikud äh, peavad hakkama sellest oma järeldusi tegema ja vastutust kandma. ja selle peale mõeldes tuleb mõelda ka selle peale, mis ütleb nõukogu oma järelduses kliima ja energia kohta ma kordan seda, isegi kui seda on väga palju öeldud, aga ma kordan ja toetan seda, et on olemas kokkulepe ja see on hea uudis. ma nägin ka teie lapselapsi pildil ja tõesti oli väga ilus pilt, aga ma arvan, et ma ei tahaks teie lapselastele silma vaadata, kui kokkuleppele poleks jõutud. Eh, nii Euroopas kui ka kogu maailmas, Liimas, Pariisis ja me võime tõesti öelda, et me oleme vähemalt midagi ära teinud me ei oota nüüd äh, mingeid suuri rõõmuhõiskeid äh, oma fraktsioonist. kokkuleppele jõuti, kuigi eesmärgid ei ole väga suured ja me nüüd peame tõesti üritama järgnevatel kuudel kõikidel valdkondades, kõikides valdkondades eesmärke veelgi suuremaks äh, saada. esiteks, mis puudutab eesmärke, ma leian, et on väga tähtis et me tõesti neid reegleid kohandaksime, et nad oleks tõesti ka rakendatavad. kui me räägime näiteks energiatõhususest, siis ka minevikus ei olnud meil alati äh, äh, kõige lihtsamaid eesmärke, aga vähemalt me tegime midagi ära, vaadake alternatiivseid energiaallikaid ja nende eesmärke, me oleme energiasäästlikumad, aga energiatõhususe osas olukord on väga hull vahed erinevate liikmesriikide vahel on väga suured ja kõik äh, eksperdid ütlevad, et kui me räägime energia ja kliimapoliitikast ja öö, äh, odavast energiast, siis tõesti meil on vaja lihtsalt jõuda kokkuleppele. nii et nagu öeldud, siin on erinevaid auke ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, mõned liikmesriigid ei saanud nüüd lihtsalt luba kätte, et äh, Äh, mitte neid eesmärke täita, tuleb hoolitseda ja et nad jätkavad äh, investeerimist fossiilsetesse kütustesse. aga kokkulepe on olemas ja Herman, tõesti, see on sinu teene. ma tean, et väga paljud teavad seda, et kui sind poleks olnud äh, sinu meeskonda ja neid inimesi, siis seda kokkulepet poleks tulnud ja suur-suur tänu sulle, ka minu fraktsioon tänab sind selle eest kogu selle töö eest, mida sa viimastel aastatel tegid. ja see on ka väga tähtis. kõige suuremaks probleemiks praegusel hetkel ei ole mitte see, milline on jõudude vahekord Euroopa Parlamendis, vaid kõige suuremaks probleemiks on hoopis see ja siin tuleb väga tõsiselt järele mõelda, et iga kord, kui valitsusjuhid nõukogus kokku tulevad, siis nad mõtlevad ainult avaliku arvamuse peale koduriigis. tegemist on proovikiviga, ähm, millega peavad äh, Äh, mille peale peavad mõtlema kõik poliitikud Euroopa Parlamendis ja veel kord suur tänu, kallis Herman. aitäh ja viimane kõneleja, härra Veeber, palun um.. jah. ma tavaliselt ei kommenteeri väga kolleegide sõnavõtte, aga kui ma kuulen UKIP-i kolleegide äh, sõnavõtte, äh, siis äh, ma tunnen, et me saame olla nüüd rõõmsad, kui me enam nendega maid jagama ei pea, kuulates, kuidas nad räägivad Euroopast ja kuidas nad seda tahavad prügikasti visata. aga nagu ütles kolleeg Henkel, siis reeglid on muidugi olulised, aga nende üle ei otsusta õnneks mitte poliitilised parteid või fraktsioonid ja see on hea. ma äh, tahan ka öelda, et äh, muidugi on väga raske, kui arveid esitatakse, selles mõttes ma saan ju aru äh, härra Cameronist ja me muidugi soovime, et britid jääksid meiega, aga kui me praegu lepime sellega, et äh, oma maksekohustusi ei tasuta, siis äh, siis mis äh, tulevikus äh, saab ja kes peab äh, need eelarveaugud kinni maksma, kas Saksamaa ja Austria ja teised. ja sellepärast me peaksime siiski reeglitest kinni pidama ja püüdma seda ka selgitada kõigile. lõpetuseks härra Van Rompuy. ma alustasin oma eelmises sõnavõtus äh, sellise veidi provokatiivse küsimusega, et võib-olla saaksite rääkida, mida te omavahel siseringis räägite ülemkogus. Äh, te siiski lõpuni jäite konfidentsiaalseks ja seda ei teinud. Äh, see oli ilmselt ka õige ja suur tänu ja palju edu teile, aitäh! Yes, but sir, um, you, you should have, have the floor. You don't... tegemist ei ole aruteluga, tegemist on esimeste konverentsiga, aga jah, mõned räägivad ja teised saavad lihtsalt õnnitleda ja rääkida, kui toredad te olete. härra Natalilt võtsite mikrofoni ära, kõigilt võtate mikrofoni ära, kõnelejalt võeti mikrofon ja esimeste konverents on lõppenud. tänan eh, president Van Rompuyd ja Jean-Claude Junckerit, eh, ka reeglitest tuleb kinni pidada, reeglitest tuleb kinni pidada. nii